ja seetõttu äh, äh, kehtivaid hääli oli äh, kuussada kolmkümmend kaheksa, absoluutne häälte enamus on kolmsada kakskümmend seega. ja nüüd loen ette kandidaatide nimed ja hääled. Lambsdorff kolmsada üheksakümmend kolm häält, Lunacek nelisada nelikümmend üks häält, härra Papanimulis nelisada kuuskümmend üheksa häält. Pasku viissada seitseteist häält. Tarand kakssada kuuskümmend üks häält ja seetõttu äh, on Pasku, Papanimulis, Lunacek ja Lambsdorff äh, ametisse valitud, äh, kes on saanud kõik antud häälte enamuse. E del secondo turno di scrutinio. ja teise hääletusvooru tulemusena ja vastavalt kodukorrale on äh, meil ähm, tegemist äh, ametlikult ametisse valitud äh, Euroopa Parlamendi asepresidentidega ja õnnitlen kolleege, kes said valitud. vastavalt kodukorrale on asepresidentide tähtsuse järjekord määratud ära nende valimiste põhjal ning antud häälte põhjal ja kui hääli on saadud võrdselt, siis saab otsustavaks kandidaadi vanus nimekiri tuuakse ära ka tänase istungi protokollis. kvestorite valimise kontekstis tahaksin teile teada anda, et kandidaatide esitamise tähtajaks äh, on kell neli äh, täna pealelõunal. Äh, kandidaadid tuleb esitada ruumi R null null sada üks ja seda siis äh, just äh, välja öeldud äh, tähtajaks, see ruum asub Louis Wise'i hoones. esimene kvestori hääletusvoor või valimisvoor leiab aset alates kuusteist kolmekümnest. eilse istungi protokoll on avalikustatud, kas kellelgi kommentaare on selle kohta, kui kommentaare ei ole, on protokoll kinnitatud järgmiseks punktiks meie päevakorras on komisjoni ja nõukogu avaldused, mis puudutavad Euroopa Ülemkogu viieteistkümnenda detsembri kaks tuhat kuusteist aasta kohtumise järeldusi.